ma loodan, et saan siin toetuda kõigi teie mõistmisele ning toetusele. Das Protokoll und die angenommenen Texte der Sitzung kahekümne esimesel novembril vastu võetud äh, protokoll äh, ning äh, tekstid